jälle meie töö jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on olemas. kas on kellelgi vastuväiteid neile? ma näen, et ei ole, seega protokoll on heaks kiidetud.